So. So, good morning, ladies and gentlemen, dear tere hommikust, daamid ja härrad, head kolleegid, tere tulemast tänasele komisjoni koosolekule. Need, äh, kes on kohale jõudnud, on kangelased meie parlamendiliikmete seas aga parem alustame. oleme juba ka pisut hilj-, hiljaks jäänud alustamisega. kui kommentaare ei ole, siis on päevakord kinnitatud, päevakorrapunkt kaks, mul ei ole teadaandeid. kolmas päevakorrapunkt, kui koosoleku lõpuni kommentaare ei ole, siis kaheksanda, üheksanda oktoobri, kuuenda detsembri ja kahekümne kaheksanda jaanuari koosolekute protokollid loetakse kinnitatuks ja läheme neljanda päevakorrapunkti juurde. vaatame nüüd teist korda läbi soovitust nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile liiduväl ja teema on Euroopa Liidu Usbekistani vaheline uus laiaulatuslik leping, see kehtib hetkel aastast tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa läbirääkimised algasid kahekümne kolmandal novembril kaks tuhat kaheksateist uue lepingu üle. meie tegutsesime väga kiiresti selleks, et sõnastada soovitus läbirääkijatele. esimene tutvustus toimus kahekümne esimesel jaanuaril. sada nelikümmend kaks muudatusettepanekut esitati kokku. meil oli väga konstruktiivne variraportööride kohtumine kuuendal veebruaril ja leppisime kokku raporti tekstis, kus võetakse arvesse suur enamus kolleegide kommentaaridest üheksa kompromissi, kokku puudutavad peamiselt inimõigusi, poliitvange, sõnavabadust ja sunnitööjõudu. kui Euroopa Parlament annab oma nõusoleku, siis mõlemad soovitused äh, äh, on kui hindamiskriteeriumid selles osas, kas nõuet, nõudeid on täidetud. nii palju minu poolt, see oli lühike sissejuhatus ja nüüd annan sõna variraportööridele. alustame härra Benifeist. Thank you, chair, grazie, presidente. Vorrei ringraziarla. aitäh, sooviksin teid ähm, tänada ähm, selle suurepärase koostöö eest ähm, selle dokumendi kallal ja et äh, võtsite arvesse meie kompromissettepanekuid, võttes arvesse ka seda, mis on Äh, Usbekistanis viimastel aastatel äh, toimunud äh, president Missutjajeviga. meil on uus leping nüüd ettevalmistuses, ettevalmistamisel ja täna arutamegi seda edasi ja nüüd tundub, et Usbekistani valitsus on avatum välismaailma suhtes ja seda ka äh, Ähm, põhivabaduste ja ähm, inimõiguste osas. väga oluline on, et Usbekistanis äh, võideldaks tõhusamalt äh, sunniviisilise töö vastu, et äh, vabastataks poliitvange rohkem ja mm, käisime Usbekistanis Äh, visiidil ja nägime, et äh, tegelikult ka selles vallas on tehtud äh, edusamme ja poliitvangide kohta saab ka öelda, et paljud neist on vabastatud, kuid selles vallas on veel omajagu jäänud ära teha ja meie püüame teha kõik, mis võimalik, et ka need Äh, seni vangistatud poliitvangid peatselt vabastatakse, aitäh! ja nüüd Charles Tänak. mikrofon on kõnelejal sisse lülitamata. Äh, kui me nüüd räägime Usbekistanist, siis väga hea meelega toetan, mida itaalia keeles kolleeg just ütles. mina olen Usbekistani teemaga tegelenud juba aastaid ja oleme tõesti pika tee käinud sellest ajast kui endine Karimovi valitsus äh, seda süüdistati kõige hullemates äh, julmustegudesse, nagu näiteks äh, vangi elusana keetmine. edusamme tõesti inimõiguste vallas on väga palju tehtud. lapstööjõud saagi koristamisel ja nii edasi. nii et on igati õige, et Euroopa Liit sõlmib selle lepingu Usbekistaniga ja et meil on head sidemed riigiga, mis on kõige suurem, kõige suurema rahvastikuga ja traditsiooniliselt äh, liidrirollis olev Kesk-Aasia riik. nii et äh, ma kindlasti soovitan seda raportit ja toetan ka seda, mida praegu just kuulsime, aitäh. minu fraktsioon toetab. aitäh, Charles ALDE ei ole siin esindatud, Helmut Scholz. Äh, äh, suur tänu. aitäh raportöörile oleme valmis toetama Usbekistani arengut, mida kolleegid kirjeldasid, on tõesti sellised, ja teame ka, millised on peamised äh, väljakutsed kahepoolsete äh, suhete kontekstis, aga teame ka, millised on olnud arengud ühiskonnas, mida tuleb kindlasti ka edaspidi jälgida. esitasime mitmeid muudatusettepanekuid, sest et äh, põhiõiguste osas me endiselt rahul ei ole ning on veel ka sotsiaalpoliitika või keskkonnapoliitika teemasid, mis meile endiselt muret teevad ja kui me kirjeldame suhete olukorda üldisemalt Euroopa Liidu ja Usbekistani vahel ja räägime partnerluse koostöölepingust, siis tuleks üritada neid protsesse ja arenguid mõjutada. leian, et kõik need tingimused on siin raporti projektis ka olemas. nii et suhtume väga positiivselt soovitus. aitäh, Helmut Scholz. Mihhail Kaaler. Ähm, äh, aitäh, mul on ainult üks konkreetne märkus. see puudutab kompromissi kolmteist. siin on võib-olla üks asi, mis jäi segaseks. minu muudatusettepanek on küll sisuliselt tekstis juba ka üle võetud, aga kui me seda raporti teksti loeme, siis me siin loeme, et me otsime rahvusvaheliste partnerite toetust Usbekistanis selleks, et jälgida Araali mere kat-, keskkonnakatastroofi. me käisime seal ja kohalikud äh, ametivõimu, tegemist on siis äh, Karakal Pakistani autonoomse piirkonnaga. nii et oma, nii et ma tahtsin oma muudatusettepanekus Karakal Pakistanist just nimelt rääkida, mis muidugi on, asub Usbekistanis. nii et tuleb asendada Usbek-, sõna Usbekistan Karaka selle nimega. nii et, nii et ligem-, ka sellises sõnastuses see oli kompromiss kolmteist. Äh, kas te olete teadlik sellest kompromissist kolmteist? puudutab minu muudatusettepanekut kaheksakümmend kaheksa. see äh, on sõnastatud Karakal Pakistani asemel on siin öeldud Usbekistan ja see ei ole mitte muudatusettepaneku äh, sisu, nii et me peame siin tõesti Äh, rääkima konkreetselt nendest inimestest, kes elavad Araali mere piirkonnast. aastaid tagasi korraldasin äh, näituse Araali mere ja Karakalpakia kohta. ja see on seotud ka Kasahstaniga tegelikult. kas on võimalik, et pro probleemi lahendab ainult Usbekistan või on vajalik siiski Kesk-Aasia ülene koordineerimine, sest kindlasti on vaja koordineerimist, aga ma ei rääkinud sellest siinkohal, sest antud raportis me räägime Usbekistanist. nii et Usbeki poolelt vähemalt peaks nemad olema peamiseks partneriks, kes nende tagajärgedega tegelevad. aga nõus, jah et teema kui selline vajab äh, lähenemist muidugi ka regionaal, regionaalsel tasandil. kui me nüüd jätame siit ära äh, sõna Usbekistan ja kirjutame asemele Karakal Pakistan, kas selleks on vaja ametlikku muudatusettepanekut? ma arvan, et see oli võib-olla selline ülevõtmise viga kus mu-, kus muudatusettepanek äh, võeti üle kompromissis. nii et see oleks siis see lihtsam lahendus. mulle sobib härra Benefei, härra Scholz. I would, I would suggest that we are adding in mina lisaks, lihtsalt lisaksin, et ise äranis Karapalpakistan. ehk siis Usbekistan ja ise äranis Karakal Pakistani autonoomne piirkond. siis sobib aitäh. keegi veel soovib sõna, ei soovi? härra Jarutševitš on järgmine, ei ole. härra Šmil. olge nii lahke. aitäh, mina olen Usbekistani lauaametnik Euroopa välisteenistuses, aitäh kutse eest, aitäh ka meiega nõu pidamast see on igati õigeaegne raport, lõppes kümme päeva tagasi Taškendis läbirääkimiste voor. see läks väga hästi. Usbeki pool on hätte, hästi ette valmistunud. ja esimees ja ahvetikomisjon teile tahaksime kirjeldada ka eesmärke ja läbirääkimisi, mis on hetkel käimas. kindlasti hoiame Euroopa Parlamendi kursis nende läbirääkimiste käiguga ja ootame siis raporti lõplikku varianti. nagu teiegi, ka meie toetame Usbekistani reforme. ja uus leping on üks vahenditest sellel teel ja Euroopa Parlamendi konstruktiivne pa-, suhtlemine ning panusus Pakist-, Usbekistani küsimusse on kindlasti väga väärtuslik. aitäh! kui rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis äh, hääletus täna pärastlõunal, nagu teate, kell kolm. täiskogu hääletus on kavas mai, märtsi teisel täiskogul. nüüd on meil viies päevakorrapunkt. tegemist on soovitusega, mis puudutab Euroopa Liidu ja Šveitsi vahelist institutsioonilist raamistikku käsitlevat lepingut. läbirääkimised kestsid neli aastat, need lõppesid kahekümne kolmandal novembril. Euroopa Liidu ja Šveitsi läbirääkijad leppisid omavahel kokku, kuid et Šveitsi Föderaalnõukogu siiski ei ole ametlikku seisukohta veel võtnud, alustas avalikke konsultatsioone seitsmendal detsembril ja need endiselt jätkuvad. Šveits on üks Euroopa Liidu äh, lähimatest välispartneritest, üks koma neli miljonit Euroopa Liidu kodanikku elavad Šveitsis ja nelisada viiskümmend tuhat Šveitsi kodanikku elavad Euroopa Liidus. Šveits on EFTA liige, kuid ei ole osa Euroopa majandusalast. kahepoolsed suhted tuginevad keerukatel kokkulepetel, kakskümmend peamist ja sada muud kokkulepet, leping äh, lihtsustaks kahepoolseid kokkuleppeid ja võimaldaks Šveitsil rohkem osaleda siseturul. INTA komisjon võttis vastu arvamuse, ta oli kaasatud komisjon, IMCO komisjon samuti võttis vastu oma arvamuse. selline on hetkeolukord ja nüüd annaksin sõna raportöörile, härra Frunzulikele. aitäh, esimees. kolleegid. Euroopa Liidu ja Euroopa Liit ja Šveits on tihedad, on head liitlased ja majanduspartnerid. mõtleme just majanduslikkusele, vastastikusele sõltuvusele, kaupade ja teenuste äh, vahetuse osas, otseinvesteeringute osas, kuid samas meie koostöö läheb kaugemale majandusest ja kaubandusest, meil on kultuurilised ja poliitilised sidemed Euroopa Liidu ja tema liikmesriikidega. ärgem unustagem, et Šveits oli ka kandidaat liitumaks Euroopa Liiduga ja nad lõpetasid kandideerimise aastal kaks tuhat kuusteist. vastastikku kasulikud suhted peavad kaasama aga ka jagatud vastutust pikaajalist poliitilistele eesmärkidele mõeldes ja seepärast ma soovisin, et raport oleks tasakaalus, et võetaks arvesse kõiki äh, nägemusi institutsioonilise raamistiku osas ja et antaks sisulised soovitused komisjonile ja nõukogule ja kõrgele esindajale. Šveits on väga hea, oluline partner, kellega tahame partnerlussuhteid veelgi süvendada tulevikus. läbirääkimised Šveitsi ja Euroopa Komisjoni vahel institutsioonilise raamistiku lepingu üle algasid aastal kaks tuhat neliteist ja lõppesid novembris kaks tuhat kaheksateist. paraku seitsmendal detsembril kaks tuhat kaheksateist Šveitsi Föderaalnõukogu ei nõustunud ega lükanud tagasi saavutatud tulemust, vaid al-, alustas kuuekuiseid av-, avalikke konsultatsioone. Šveits ja Euroopa Liit on omavahel tihedalt seotud on üle kahekümne kahepoolse lepingu ja need annavad panuse kõikide kodanike eh, ellu Euroopa Liidus ja Šveitsis. seepärast tuleb need tagada, nende toimimine tagada ka tulevikus, ka institutsioonilise raamistiku kontekstis. daamid ja härrad, head kolleegid on mõningaid kokkuleppeid, mis on sõlmitud näiteks äh, tuhande üheksasaja seitsmekümne neljandal aastal, mis on vananenud ja mida tuleks ajakohastada täna. institutsiooniline raamistik tõi esile äh, erinevaid äh, arvamuste lahknemisi Šveitsis näiteks kodakondsusdirektiivide osas, löötajate, töötajate lähetamise osas, e-, erimeelsusi väljendati ka selles osas, kuidas see raportis peegeldub. oli mitu taotlust erinevatelt organisatsioonidelt sellest, et selleks, et ühepoolsed Šveitsi toetavad meetmed, mis on siis kaitsemeetmed selleks, et kaitsta lähetatud töötajaid sotsiaalse dumpingu eest, et need, et sellest tuleks rääkida kui äh, diskrimineerimisest ja disproportsionaalsest. tahaksin tänada kolleege panuse eest. esitati seitsekümmend kuus muudatusettepanekut, mõned ka minu enda muudatusettepanekud. tahaksin tänada variraportööre. korraldasime kaks variraportööride kohtumist selleks, et raport oleks võimalikult tasakaalustatud. kuid erimeelsusi endiselt veel on. meie kompromiss nelja osas seal mainitakse just äh, mainitud kaitsemeetmeid. Euroopa Liidu jaoks on tegemist ühepoolsete toetavate meetmetega, mis ei vasta proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtetele. kolleegid, selgelt need toetavad meetmed, flanking measures, on ühepoolsed, kuivõrd nad on kehtestatud ainult Šveitsi poolt. Nad on ebaproportsionaalsed. see on arvamus, kuid kuivõrd nad ei vasta siseturu reeglitele ega sobi kokku töötajate vaba liikumisega on see takistus, kaup, on see takistuseks teenuse osutajatele, FIE-dele, kaupade liikumisele, teenuste liikumisele, järelikult need ei ole proportsionaalsed. kui Šveits soovib osaleda Euroopa Liidu siseturul, ei tohiks selliseid meetmeid rakendada. eeskirjad peaks olema kõikidele samad siseturul. vastasel korral tuleks siseturult lahkuda toetavate meetmete eesmärk on võidelda sotsiaalse dumpinguga teenuste sektoris, kuid seda on võimalik saavutada ka meetmetega, mis on vastavuses tee-, kaup-, isikute vaba liikumise põhimõttega. läbirääkimistel saavutati tekst, kus keskendutakse meetmetele, mis on sarnased toetavatele meetmetele, nii et praegune tekst ei puuduta tulevasi suhteid. Šveitsil on õigus äh, nõustuda või mitte nõustuda, praegu on käimas konsultatsioonid, kuid olemasolevad meetmed kehtivad. kolleegid, kokkuvõttes jõuaksin teie tähelepanu sellele, et eile võttis nõukogu vastu oma järeldused Šveitsi osas eilsed järeldused, tsiteerin, ütlevad, et nõukogu tugevalt kahetseb, et äh, Šveitsi Föderaalne Nõukogu ei toestanud äh, läbirääkimiste tulemusi äh, ja kutsub üles Föderaalset Nõukogu toetama läbirääkimistel saavutatud teksti, mis puudutab institutsioonilist raamistikku ja mis on ja esitada see Föderaalsele Assambleele siis, kui konsulteerimine sidusrühmadega lõpeb aprillis kaks tuhat üheksateist. lisaks nõukogu kordab üle oma muret selle üle, et ebajärjekindlalt rakendatakse teatud kokkuleppeid ja et Šveits on võtnud õigusloomulisi meetmeid ja, ja praktikaid, mis on vastuolus nende kokkulepetega iseäranes FNPA-ga. selles kontekstis nõukogu kutsub Šveitsi üles üle võtma vastav Euroopa Liidu aki, eriti mis puudutab lähetatud töötajaid ja tühistama või kohandama äh, kaasnevad meetmed, mis puudutavad äh, Euroopa Liidu teenuseosutajaid Šveitsi territooriumil vastavalt äh, proportsionaalsuse mitte diskrimineerimise põhimõttele. suur tänu. suur tänu, kolleeg Franzulika. ja nüüd saavad sõna variraportöörid. alustuseks proua Suvko Um, aitäh, oli, oli rõõm olla variraportööriks. tänan härra Frunzulikat tehtud töö eest ja teema suhtumise eest kompromissidesse, muudatusettepanekutesse, tänan ka teisi variraportööre panuse eest, meil oli suurepärane koostöö. uus institutsioonilise raamistiku leping, mille üle läbirääkimised kestsid neli aastat, on igati teretulnud. paraku peab Šveits endiselt veel selle teksti ratifitseerima ja sinna, selle alla kuulub ka referendum. kutsume üles föderaalset nõukogu toetama äh, läbirääkimiste tulemustel valminud teksti. tahaksin rõhutada ühte aspekti, mis on minu jaoks väga tähtis. kutsumaksime Šveitsi üles lühendama laken-, rakendusperioodi üleminekumeetmete puhul, mis puudutavad Horvaatia töötajaid. hiljuti otsustasid nad pikendada esialgset kaheaastast perioodi. kuigi arvud on stabiliseerunud. nõukogu otsus, mis hiljuti avaldati, äh, samuti kahetseb seda Šveitsi otsust. ja veel äh, niinimetatud kaasnevad flanking measures aastal kaks tuhat neli need kehtestati need selleks, et takistada dumpingut need meetmed siiski ei ole vastavuses Euroopa Liidu ja Šveitsi isikute vaba liikumise kokkuleppega. Euroopa Liidu ettevõtted, kes soovivad teenuseid osutada Šveitsis, peavad äh, deklareerima kaheksa päeva varem ja maksma eraldi tasu. kakskümmend seitse protsenti kõikidest Euroopa Liidu ettevõtetest, neid kontrollitakse pidevalt, äh, kuid ainult kolme protsendi Šveitsi ettevõtteid, vaatamata sellele, et rikkumised on samad, see on selgelt ebaproportsionaalne kohtlemine, need ka kaasnevad meetmed on suureks koormuseks Euroopa Liidu kodanikele, kes elavad piiri, piirkondades. parlamendi raportis äh, ka väljendatakse selle üle kahetsust. kolleegid, raport on kompaktne dokument, kus selgelt rõhutatakse pikaajalist suhet Šveitsiga ning toetatakse läbirääkimistel saavutatud pakutud äh, raamistiku teksti. suur tänu. Thank you. Next shadow Mr Tanuk. aitäh, järgmine valiraportöör Charles Tanuk. jah, aitäh ka mina tänaksin äh, äh, härra Frunzuligat selle suurepärase raporti eest. siin äh, kasutati väljendit, et Šveits on meie lähedane liitlane, ma ei ole kindel, et neutraalne Šveits seda päriselt niiviisi kasutaks. kindlasti on tegemist tugeva partneriga ärivaldkonnas, võib-olla vähem julgeoleku ja militaarvaldkonnas. nii et ja Fääri äh, saartega seotud äh, leping näiteks sõlmiti äh, ähm, enne ähm, Brexitit ja räägiti just sellest, et Šveitsi mudel võiks olla, olla üks eeskuju, aga mind intrigeerib siiski asjaolu see, et Šveits on EFTA-s, peeti referendum ja samas Äh, seal, äh, seal on just probleem selle kahepoolsete äh, suhetega, et EFTA-ga seoses ei ole sellist instantsi, mis vaidlusi lahendaks. kui on probleeme kolmandate riikidega, nagu näiteks Ühendkuningriik pärast Brexitit, muidugi minu fraktsioon toetab neid kompromisse ja äh, soovime äh, raportile äh, palju edu, tundub, et ka seda toetatakse laialdaselt. aitäh, Charles Tanok. rohkem variraportööre sõna ei soovi. nüüd, kes soovivad veel sõna? Jörn Toormann, palun. aitäh Äh, mina äh, juhin äh, vastavat delegatsiooni ja tahaksin ka üht-teist selle kohta öelda. tänaksin esmalt raportööri selle projekti eest ja saavutatud kompromissettepanekute eest, mis ma loodan, pälvivad meie komisjonis laialdast toetust nii Šveitsi kui ka Euroopa Liidu poolt on läbirääkimistel äh, head äh, tööd tehtud äh, selle äh, raamleppe kallal. ettepanek on praegu väga hea, artikkel kuusteist näiteks EFA kohta, mis puudutab siis ühist parlamentaarset komisjoni ja ma väga loodan, et seda praegust IBM-i ajakohastatakse, uuendatakse äh, kuid äh, peatselt tulevad valimised nii Euroopa Liidus kui ka Šveitsis, nii et äh, seetõttu äh, võib see osutuda veidi keerukaks. EFA mm, puudutab edasisi, edasist majandusarengut, mis on kasulik mõlemale poolele ja see on väga oluline osa ka eh, Euroopa äh, otsustustegemisprotsessist seoses turule pääsuga. ja kui ma hiljuti Šveitsis käisin, äh, äh, siis me pidasime väga huvitavat arutelu oma kolleegidega Šveitsis, kuid seal on siiski mõned mured, aga ka meie liikmesriikides oleme neid arutanud, aitäh! Thank you, Jon Tooman! ja suur tänu, Jörn Tormann! nüüd, kes kolleegidest veel sõna soovivad? Äh, proua äh, Suiga, aitäh, kõigepealt tänaksin raportööri ja variraportööre selle põhjaliku dokumendi ettevalmistamise eest. tahaksin juhtida tähelepanu muudatusettepaneku nelikümmend vii-, neljakümne viiele, mis äh, mille puhul siis raportöör hästi mõistis, millega on tegemist, esitasin selle koos oma Horvaatia kolleegiga ja selles me väljendame kahe, kahetsust äh, selle üle, äh, et äh, Šveits otsustas pikendada üleminekuperioodi siis detsembris kaks tuhat kaheksateist veel kaheks aastaks seoses Horvaatia töötajatega, kuivõrd ähm, töötajate vaba liikumine oleks igati kasulik Euroopa Liidu ja Horvaatia ja Šveitsi vahel ja see muudatusettepanek on hea, tänan teid selle ähm, kaasamise eest, kuid tahaksin öelda ka seda, et äh, nõukogu järeldustes on ka see lause sees seoses Euroopa ja Šveitsi äh, suhetega. nii et äh, see võeti ka seal vastu, tahtsin lihtsalt rõhutada, see on Horvaatia ja tema töötajate jaoks äärmiselt oluline, aitäh! aitäh! järgmisena saab sõna kolleeg Pitsula. aitäh, ka mina sooviksin tänada kõiki kolleege eh, nende panuse eest. Eh, tuleksin veel kord tagasi Šveitsi eh, otsuse juurde pikendada üleminekuperioodi Horvaatia töötajatele see puudutab siis äh, kolmandat äh, protokolli ja äh, Horvaatia liitumist Euroopa Liiduga. see protokoll jõustati möödunud aastal. nõukogu väljendas oma kahetsust Šveitsi otsuse üle, aga mina tahaksin veel öelda, et paljud märgid viitavad sellele, et Horvaatia ähm, töötajad on hästi integreeritud Šveitsi äh, turule, äh, töötuid seal äh, on vähe ja mm, ja lühiajalisi töölube pikendatakse regulaarselt. rõhutaksin ka seda, et tegemist on väga väikese hulgaga, nimelt null koma null kaks protsenti töötajaskonnast. ma mõistan, et Ähm, on saadikuid, kes saadav, saavad äh, ametiühingutelt ähm, teist laadi äh, sõnumeid, kuid tegemist ei olegi siin mitte ainult ähm, protsendiga, vaid äh, lihtsalt Euroopa Liidu kodanike võrdse kohtlemisega. ja siin on küsimus ka vastastikuses Euroopa Liidu ja teiste riikide vahelistes kokkulepetes, seetõttu tänan teid juba ette toetuse eest, aitäh! suur tänu, härra Pitsula! proua Sovko soovib veel midagi lisada. jah, ka mina eh, tervitaksin seda, mida äh, Horvaatia kolleeg ütles ja kinnitan koos teiste variraportööridega, et äh, võtame selle muudatusettepaneku kompromissettepanekute hulgas kindlasti äh, sisse, kõik toetavad seda. aitäh, äh, tänan, proua Sovko. järgmisena soovib sõna härra Šolts. aitäh kuulasime äh, raportööride, variraportööride seisukohti ja tundub, et äh, me oleme õigel teel äh, nende suhete kujundamine ja arendamine on keerukas, siin tuleb edasi liikuda Euroopa Liidu ja Šveitsi poolt, aga siin on, lepingus on veel üks eriline aspekt, mis on seotud Brexitiga ja sellega, mis siis äh, tulevikus võib juhtuda, kui me räägime palkadest, äh, teenuste vabast osutamisest, töötajate vabast liikumisest eri piirkondades. ja ma arvan, et siin äh, tasuks ka mõneti muret tunda just seoses töötajate ja ametiühingutega Šveitsis. kuni praeguseni oli eh, erinevaid leppeid üsna piiravate tingimustega, kus tagati miinimumpalk, ehm, kus eh, sai välisettevõttes kontrolle läbi viia ja nii edasi nii et ma arvan, et neid muresid tuleks äh, nüüd tõsiselt võtta. siin kokkuleppe, kokkuleppes on mitmeid asju, mis ei ole vastuvõetavad, kuivõrd äh, nendega ei liiguta õiges suunas. näiteks äh, vabakaubandusleppes on Euroopa Liidul väga tugev äh, peatükk äh, äh, jätkusuutlikkuse kestlikkuse kohta. see tähendab seda, et on tarvis jõulisi poliitilisi meetmeid, näiteks ähm, tööhõive valdkonnas ja neid peab ka rakendama, kuid siin raamleppes neid ei ole. kolmandas osas äh, Äh, räägitakse siin horisontaalsest äh, äh, sega ühiskomisjonist, parlamentaarsest ühiskomisjonist ja mm, räägitakse siin mitmetest eranditest siis seoses konsultatiivsete rühmade loomisega ja nõnda tegelikult ähm, Äh, ametiühingute äh, tegevusvõimalused ei ole piisavalt tagatud. ma arvan, et siin me peaksime olema äh, jõulisemad. tänan, härra Schultz. tundub, et rohkem sõnasoovijaid ei ole. seega annan sõna välisteenistusele, mida esindab härra Martin Martin jah, me sooviksime tänada raportööri äh, selle soovituse eest. Äh, institutsioonide vaheline raamleping on kindlasti äh, kasulik õiguskindluse tagamisel ja ühtsete tingimuste tagamisel ühisturul tegutsemiseks, seal on ette nähtud ka vaidluste lahendamise mehhanism seoses Euroopa Liidu eh, õiguse eh, tõlgendamisega. tahaksime eh, kommenteerida neid kõrvalmeetmeid. Šveitsil on sama soov kõrget, kõrgeid norme säilitada ja tagada teenuste vaba liikumine, aga samas kaitsta oma turgu kõlvatu konkurentsi ja dumpingu eest aga meile tundub, et Šveitsi pakutavad meetmed on siin diskrimineerivad ja ebaproportsionaalsed äh, just seoses piiriüleste äh, teenuste ja kodanike vaba liikumisega ja see äh, kahjustab ka Šveitsi tarbijate huve, kes peavad seetõttu kõrgemaid hindu maksma. me oleme saavutanud hea kompromissi läbirääkimiste käigus selles küsimuses nüüd äh, jääb äh, veel ähm, äh, lähetatud töötajate direktiivi küsimus, kas siis selle rakendamisdirektiivi jõustamine. nii et me oleme pakkunud välja siin sellised eri tingimusi, et siis üheksakümne päevane periood Euroopa äh, ettevõtetele ja siin on siis see eelteavitamise kohustus ka äh, alles jäänud. ja see rajaneb siis objektiivsel äh, riskianalüüsil. Äh, oleme ka soovinud siis proportsionaalseid finantsgarantiisid enne teenuste osutamise alustamist ja äh, ka äh, FIE-de äh, adekvaatseid kontrollimehhanisme. ja nii-öelda see kodakondsuse direktiivi tuleb siin ka arvesse võtta see puudutab kodanike vaba eh, liikumist ja ka selles eh, kontekstis on võimalik eh, siis neid asju kohandada, nii nagu teiste EFTA riikide puhul, kes ei, juhtudel siis, mil ei nõuta Euroopa kodakondsuse võtmist. suur tänu, härra Martin. Tõnu Fonsulike kokkuvõtteks palun härra Frunzeliga. jah, aitäh, sooviksin tänada veel kord kõiki kõnelejaid ja kolleege, püüdsin teha kõik, mis võimalik, äh, võtta arvesse muudatusettepanekuid, äh, koostades äh, kompromissettepanekuid. loodan, et see raport on tasakaalustatud, mis võtab arvesse Euroopa Liidu kodanike ja riikide huve. nagu te mainisite, Äh, välisteenistus on veidi kriitilisem kui meie, me oleme veidi tasakaalustatumad. Nad kasutavad äh, väljendit äh, diskrimineeriv, meie vältisime seda, jättes rohkem siis edaspidiseks nii-öelda võimalusi positiivseteks arenguteks ja te teate, et Šveitsi Liidu Nõukogu detsembris ei toetanud Äh, seda kokkulepet, loodame, et ta seda teeb, kuid äh, pean äh, kahjuks tõdema, et lugedes Šveitsi ajakirjandust, näen, et nad ei hakka seda kokkulepet toetama. aga vähemalt meie oleme oma töö ära teinud ja Euroopa Liidu huve siin kaitsnud, aitäh! suur tänu! ahvetis tuleb hääletus äh, täna pärastlõunal. siis äh, saame minna järgmise punkti juurde, kuues päevakorrapunkt. oleme hästi edenenud ja seega äh, on teada, et kõnelejat ei ole veel kohal seoses päevakorrapunktiga kuus, aga punktis seitse kolleeg Jauregi on kaht-, kohe jõudmas, kus ta täpselt võiks olla. kas keegi teab, kus ta viibib? kas keegi võiks talle helistada? kuuldavasti on ta väljas nii, kolleegid, nüüd läheme siis äh, päevakorrapunkti number seitse juurde, nagu öeldud, äh, räägime siis äh, ähm, visiidist, delegatsiooni visiidist Nika-, Nicaraguasse, Raman Regi juhtis siis meie delegatsiooni Nicaraguasse, mitmed liikmed osalesid seal, käidi äh, Äh, kohapeal olukorraga äh, tutvumas ja äh, dialoogi toetamas, võttes arvesse käimasolevat poliitilist kriisi ja inimõiguste rikkumist. nüüd annangi sõna härra Hauregile. suur tänu, et olete nõus varem rääkima. suur aitäh, härra esimees. annan teile informatsiooni. meie missioon Nicaraguas leidis aset käesoleva aasta kahekümne kolmandast kahekümne kuuenda jaanuarini. tegemist oli poliitiliselt väga olulise missiooniga ja ma ütleksin, et ka väga põnev tegelikult. me nägime kõike, mis seal kohapeal toimub, me saime kohtuda kõikide huvipakkuvate inimestega, kohtusime nii presidendiga kui Äh, asepresidendiga Daniel Ortega, Rosario Murilloga, ühtlasi ka kodanikuliikumiste juhtidega, ähm, talunikega, nende laste emadega, kes olid äh, hukkunud ähm, meeleavalduste käigus ja nii edasi, nii et äh, tõesti väga tundeline visiit ja saime ka väga palju informatsiooni ja nägime, kui tõsine kohapealne olukord on. seda siis esiteks. teiseks, nüüd äh, kohapealne olukord on tõesti tõsine. aprillikuus eelmisel aastal leidsid aset meeleavaldused. ja Nicaragua on kannatanud demokraatliku süsteemi ähm, kahanemise all, inimõigused on ohus, ilmselgelt on piiratud erinevaid vabadusi, ühinemisvabadust, sõnavabadust ja nii edasi on äh, peetud kinni inimesi, kes on poliitvangid, neile mingisuguseid tagatisi ei ole antud ja ma peaks ütlema, et ka tegeletakse repressioonidega kinnipidamise asutustes, äh, inimesi koheldakse julmalt, ebainimlikult ja on sellised parapolitseinikud, kes kiusavad inimesi taga ning äh, ka vangide pereliikmeid jälitatakse on kinni pandud erinevaid meediakanaleid, kiusatakse taga ka ajakirjanikke. sadu tuhandeid inimesi on välja rännanud Costa Ricasse ja teistesse piirkonna riikidesse. vabaühendustelt on võetud ära eh, juriidiline keha, tegemist on ühendustega, kes võitlesid inimõiguste eest ja riigist on välja saadetud ka äh, olulisemate rahvusvaheliste inimõiguste organisatsioonide esindajad, sealhulgas ka ÜRO kohta käib see. ning poliitikud ei ole sugugi armastatud seal riigis, Ortega režiim äh, on reageerinud valesti ka selle ühiskonna ees, kes on nõudnud muutusi ja vabadust. nii et surutakse maha meeleavaldusi ja pärast neid äh, ulatuslikke rahutusi ja surmajuhtumeid, siis esimeste kuude jooksul opositsioon läks eksiili Costa Ricasse ja need, kes koha peal veel on, siis elavad peaaegu et põranda all. nii et äh, nagu ma ütlesin, siis tegemist on täieliku äh, lõhestumisega ning mingitest õigustest, vabadustest kinni ei peeta katoliku kirik on väga oluline partner, nad mängivad olulist rolli Nicaraguas ja ilmselt võib-olla siis on tegelem selle vajaliku institutsiooniga, mis, mis iganes dialoogiprotsessis. nii et ühelt poolt Nicaragua ja teiselt poolt Vatikan saavad üheskoos, Vatikani ja kat-, Nicaragua katoliku kirik ja Vatikan saavad tegutseda nii-öelda vahemehena läbirääkimistes. valitsus äh, näitab reaalsust täiesti äh, teises valguses, räägivad sellest, kuidas Ameerika Ühendriigid on korraldanud äh, peaaegu et riigipöörde seal riigis nii et see jutt, mida ajab valitsus, on üsna sarnane sellele, mida võiks kuulda Venezuelas, ehk siis süüdistatakse nii-öelda jänkisid kõiges selles, mis riigis toimib, toimub. nii et see on täiesti vale, ütlesin seda ka selgelt ähm, president Ortegale, ütlesin härra president, äh, ma väga vabandan, aga teie nägemuses asjades ei ole mingisugust äh, tõepõhja ning inimõiguste kaitsjate raportid näitavad väga selgelt seda, milline olukord tegelikult on. nüüd talunikud, noored, üliõpilased, erinevad kodanikuorganisatsioonid, ähm, inimõiguste kaitsjad ja nii edasi nõuavad kõik vabadusi, nõuavad demokraatiat. tegemist on ähm, arenenud ühiskonnaga ja nüüd on äh, seal riigis võimul tegelikult äh, või seal on lihtsalt totalitaarne riigikord. üritan siis teha lühidalt, daamid ja härrad. ja ütlen veel lõpetuseks seda, et on kaks paralleelset Nicaraguat, mis eksisteerivad koos. nüüd äh, sandinism ja revolutsioon ja nüüd Ortega, nii et nüüd on väike grupp inimesi, kes omavahel jagab võimu ära natuke seda võib-olla pereliikmetega ja oma äh, partei sees. ja kui me vaatame, kuidas see võim on jaotunud, siis võib-olla kakskümmend, kakskümmend viis protsenti äh, jah, Nicaragua lastest seda ka toetab, aga nüüd on täiesti teine Nicaragua, kus võib siis rääkida ülikooli rektoritest talunikeni kuni siis äh, sotsiaalpoliitiliste liikumisteni välja, kes nõuavad vabadust ja demokraatiat. nii et need kaks Nicaraguat peavad nüüd hakkama omavahel läbi saama. seega, härra esimees, esiteks Euroopa Liit peab väga selgelt välja ütlema, milline on meie seisukoht, et me mõistame täielikult hukka selle, et äh, Nicaraguas on äh, praegu võimul olev režiim läinud äh, totalitarismi teed. kolmekümne esimesel mail eelmisel aastal me tegelikult seda juba ütlesime, aga seda tuleb korrata ikka ja jälle, nii et peab olema selge, milline on Euroopa Liidu poliitiline seisukoht Nicaragua suhtes nii et me peame nad mõistma hukka ja selle hukkamõistuga peab kaasas käima ka selge äh, sanktsioon, kui režiim meid kuulda ei võta. nii et siiamaani Euroopa Liit ei ole teinud muud kui ainult äh, hoiatanud, et me võtame kasutusele kõik vajalikud meetmed selleks, et äh, survestada riiki valima demokraatia tee. aga siiamaani ei ole midagi tehtud, välisasjade äh, nõukogu ja proua Mogherini hoiatas, et võetakse kõik äh, vajalikud meetmed kasutusele. nüüd Euroopa Parlament äh, tahab selget seisukohta. me nägime oma visiidi käigus, kui hull olukord koha peal on ja et on selge vajadus poliitiliste meetmete järele, sest et äh, vastasel juhul mitte midagi ei muutu. nüüd kolmandaks, me peame Nicaraguat ka abistama et nad leiaksid äh, rahumeelse demokraatliku äh, kokkuleppe omavahel. nii et ühelt poolt siis hukkunute vanemad, teiselt poolt äh, ülikoolide rektorid, jesuiidid, üliõpilased, kõik nõuavad tõde ja demokraatiat. minu arvates aga jah, see demokraatlik protsess on ikkagi siinkohal olulisem. ja siin Euroopa Parlamendis kõik fraktsioonid on samal nõul liberaalidest kuueni äh, ja teisteni välja, nii et me kõik üheskoos jõudsime järeldusele, et me peame nõudma väga kiireloomuliselt Nicaragua valitsuselt kolme asja. kõigepealt poliitvangide vabastamine või siis vähemasti see, et sellest ähm, ajutisest kinnipidamisest saaks ähm, äh, ajutine vabastamine ehk siis põhimõtteliselt koduarest, nii et tegemist on inimestega, kes ootavad äh, kohtuistungit, mis minu arvates on küll juriidiliselt täiesti põhjendamatu, aga vähemalt äh, saavad nad olla kodus ja mitte siis äh, kannatama sellise kohtlemise all kinnipidamise asutuses. nii et tuleb vabastada ka äh, ühiskonna liidrid, kes on kinni peetud ning tuleb lubada riiki uuesti rahvusvahelised, rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad ja meie nõuame dialoogi, milles peab äh, osalema kindlasti ka Euroopa Liit. hiljuti äh, käisin ka Mehhikos ning suhtlesin ka seal riigijuhtidega. Mehhiko on siin väga olulise tähtsusega. ja nagu ka Venezuela puhul, siis võib ta mängidagi sellist äh, vahemehe rolli, et leida selge väljapääs sellest olukorrast, mis oleks ka kokkuleppeline. Euroopa Liidul on kogemused, teadmised selleks, et jõuda demokraatlike vabade valimisteni. nii et see on ainuke väljapääs, see peab olema vaba ja demokraatlik valimisprotsess peavad olema vastavad institutsioonid, kes selle protsessi üle järelevalvet teostavad ja nii edasi. nii et äh, need fraktsioonid, kelle esindajad osalesid äh, ka missioonil, me töötame välja praegu dokumenti, mille me tahame viia täiskogule märtsi täiskogul, märtsi esimesel täiskogul. nii et kokkuvõttes me peame nõudma Nicaragua režiimilt kiireid muutusi, nii et need kolm punkti, vangide vabastamine, igasuguste kodanikuühenduste vabadus ning rahvusvaheliste organisatsioonide taas riiki lubamine ning lisaks me peame soodustama dialoogi, kui see dialoog aset leiab, siis peab selles osalema ka Euroopa Liit ja kui seda kõike ei tehta, siis peavad järgnema sanktsioonid, nii et selline kokkuvõte missioonist. suur aitäh, härra esimees! suur tänu teile, härra Hauregi. oleme ilmselt kõik nõus sellega, mida te ütlesite, tegemist oli väga olulise visiidiga Nicaraguasse. kas kellelgi on midagi lisada selle kohta, mida kolleeg meile rääkis? tundub, et mitte. hästi suur aitäh teile selle ülevaate eest selle kohta, mida tegi ad hoc delegatsioon Nicaraguas jaanuarikuus. nüüd, kallid kolleegid, meil on veel punkt kuus läbi võtmata. ja kolleeg on nüüd jõudnud ka siia kohale. jällegi ülevaade missioonist, seekord Guatemalasse ja tegemist on jällegi Euroopa Parlamendi delegatsiooni Äh, visiidiga, mis puudutab äh, suhteid Kesk-Ameerika riikidega. ja president Tajani tegelikult tegi juba ettepaneku, et Euroopa Parlament saadaks äh, Guatemalasse missiooni, kuna proua Saku Rahvat, delegatsiooni juhti, siin täna kohal ei ole, siis võtab sõna härra Javier Benito Ziluaga, kes osales samuti missioonil ja nüüd teeb ta meile selle kohta ka ülevaate, palun, teil on sõna. Bueno, muchas gracias. suur tänu, lugupeetud välisasjade komisjoni kolleegid ning Kesk-Ameerika riikidega suhtlemise delegatsiooni liikmed kahekümne üheksandast oktoobrist esimese novembrini eelmisel aastal leidis aset meie missioon nagu härra esimees juba ütles, siis oli meie delegatsioonil kolm eesmärki. kõigepealt rahvusvahelise komisjoni äh, tagasilubamine Guatemalasse, tegemist on siis karistamatuse vastu võitlemise komisjoniga. edasi teiseks analüüsida sotsiaalset olukorda Guatemalas, pöörates erilist tähelepanu inimõigustele ning inimõiguste kaitsjate karistamisega, siin võib tuua Saharovi auhinna laureaadi äh, proua Chavez'i välja näiteks ning äh, ühtlasi äh, rääkida ka assotsiatsioonilepingust Euroopa Liidu ja Guatemala vahel. nüüd üldised järeldused. esiteks, tegemist on endasse sulgunud valitsusega, kellega mõtete vahetamine ja igasugune diplomaatia on üsna keeruline. me kohtusime valitsuse esindajatega, peamiselt ministritega. ja pidevalt viitasid nad rahvu, rahvuslikule suveräänsusele, riigi suveräänsusele ja põhimõtteliselt, kui Euroopa Liit räägib inimõiguste olukorrast Guatemalas, siis meie tobime oma nina riigi siseasjadesse. nii et diplomaatilised suhted on keerulised Guatemala valitsuse esindajatega. poliitiline ja sotsiaalne kontekst on seal samuti äh, väga keeruline. poliitiline olukord eelkõige sellepärast, millise pöörde on teinud äh, valitsus. Äh, kampaanias äh, räägiti hoopis milleski muust, aga samal ajal on nüüd hakatud inimesi riigist hoopiski välja saatma, nii et teiselt poolt sotsiaalne olukord on väga kehv, toidupuudus, vägivald kakskümmend kaks mõrva saja tuhande inimese kohta näiteks üks näitajatest Kesk-Ameerika riikidest, aga on seal üsna kiire majanduskasv, umbes kolm protsenti, samal ajal on aga ebavõrdsus tohutu. ja Maailmapanga nimel on olukord Kesk-Ameerika riikides tegelikult kõige vähem, nii et riik peaks tegelema ebavõrdsusega. eriti kehvas seisus elavad ähm, põlisrahvad. ja nüüd, mis puudutab karistamatuse vastu võitlemise komisjoni, alates kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast on see komisjon mänginud suurt rolli äh, selleks, et võidelda korruptsiooni vastu koostöös Guatemala prokuratuuriga on toodud kohtu ette rohkem kui kolmsada korruptsioonijuhtumit, muuhulgas mis puudutavad ka äh, Otto Perez Molinat ja teisi väljapaistvaid poliitikuid ja muuhulgas ka Jimmy Morales ise, kes on praegu president. komisjoni tööd rahastatakse rahvusvaheliselt, peamiselt Ameerika Ühendriikidest. Ameerika Ühendriiki, riigid on komisjoni alati toetanud, kuigi uue presidendi ametiajal on neid vahendeid vähendatud ja teiselt poolt siis meie ehk Euroopa Liit sada kuuskümmend kuus miljonit on kokku antud sellele komisjonile. nüüd komisjoni töö pikendamist otsustati või selle üle otsustati augustis kaks tuhat kaheksateist. edasi aga kuulutati see mittesoovitavaks komisjoniks riigis ning siis lõpuks ühepoolselt Guatemala valitsus katkestas igasugused suhted selle komisjoniga. Jimmy Morales tegelikult tuli võimule toetades komisjoni tööd tema kampaanias rääkis vägagi korruptsioonivastasest võitlusest, kuigi nüüd on korruptsioonis süüdistatud teda ennast, tema venda, poega ja seda valimiskampaania käigus. lisaks nüüd on tema siis alustanud laimukampaaniat karistamatuse vastu võitlemise komisjoni vastu Guatemalas tuleb aga endiselt võidelda karistamatuse vastu, korruptsiooni vastu ja sellepärast peavad Euroopa Liit, peavad nii Euroopa Liit kui ka rahvusvaheline üldsus jätkama väga tihedaid suhteid Guatemalaga ja võib-olla siis ühel hetkel ka vähem, tegema seda vähem diplomaatiliselt, arvestades seda, kuidas on ennast väljendanud nendes küsimustes mõningad Guatemala valitsuse esindajad. nüüd inimõigustest kõigepealt äh, konfliktid maa omandi pärast ning inimõiguste kaitsjate kinnipidamine, kuuskümmend protsenti rahvastikust on tegelikult põlisrahvad ja nad ei osale poliitilistes protsessides peaaegu üldse, kuigi nemad on need, kes kõige rohkem selle all kannatavad ja elavad ka kõige suuremas vaesuses. kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta kevadel väitis president, et põlisrahvaste organisatsioonide näol on tegemist terroristidega. ja nüüd on alustatud ka repressioone erinevate organisatsioonide vastu. oktoobris, kui meie käisime Guatemalas, siis oli selleks ajaks mõrvatud juba kakskümmend neli põlisrahvaste Eh, juhti ja eh, põhimõtteliselt need inimesed, kes on need eh, mõrvad toime pannud, jäävad täiesti karistamata. nii ministrid kui ka president rõhutasid kogu aeg sama argumenti. rääkides nendest mõrvadest, siis nende arvates on tegemist lihtsalt vägivallalainega riigis ja see tähendab seda, et nad ei tunnista, et tegemist on poliitiliselt, sotsiaalselt oluliste inimestega ning seega on need mõrvad midagi rohkemat. nii et see oli äh, minu arvates äh, kohutavalt solvav. põlisrahvastelt äh, oli kuulda kolm prioriteeti kõigepealt OIT konventsioon kuuskümmend üheksa, mis on tegelikult ratifitseeritud Guatemalas, mis puudutab põlisrahvaid, aga tegelikult kuna seal ei ole ette nähtud kohustuslikku konsultatsiooniprotsessi, siis põlisrahvad on endiselt väga haavatavas olukorras. edasi, äh, hargmaiste ettevõtete poolne vastutuse võtmine konfliktides ja see puudutab just nimelt maaomandit. kuuel protsendi rahvastiku käes on kaheksakümmend protsenti kogu eh, maast Guatemalas. ja üheksakümne kuuenda aasta rahulepinguid ei ole tegelikult ka sugugi järgitud. selle, see tähendab, et Guatemala valitsuse vastu peaks olema ka sanktsioonid ning peaks kasutama parematel eesmärkidel ära ka Euroopa Liidu vahendeid. nüüd ähm, G kolmeteistkümne riigid. ja rühma, mis jälgib seda, mis toimub inimõiguste kaitsjatega, näiteks Bernardo Galli juhtum nii et G kolmeteistkümne, äh, G kolmeteistkümne riikide sees on äh, teatav äh, rühm, mida nimetatakse filterrühmaks, kes tegeleb inimõiguste kaitsjate juhtumitega. ja me kindlasti nende tööd peaks toetama ka siit Euroopa Liidu institutsioonidest. nüüd, mis puudutab Lolita Chavezit, siis nii palju, kui meie teame, siis on hetkel täiesti võimatu tagada, et ta saaks turvaliselt tagasi pöörduda Guatemalasse. valitsuse esindajatelt ei olnud näha mitte mingisugust huvi selle inimese vastu, kuigi tema tähtsust on tunnistatud Euroopa Parlamendis ja seda on teinud ka president Tajani ise. delegatsioonil oli võimalus näha ka kahte koostööprojekti, mis on kaasrahastatud Euroopa Liidu poolt, kõigepealt eh, naiste vangla, kus, eh, mis on mõeldud eh, naistele, kellel on alla nelja-aastased lapsed ning teine, mis puudutab, teine projekt, mis puudutab noori. nüüd loomulikult ebavõrdsuse probleemid on täiesti lahendamata veel riigis, aga me näeme, et sellised koostööprojektid siiski parandavad teatavate ühiskonnarühmade olukorda. nii et me nägime, et vähemasti selle projekti raames tehakse väga head tööd ja seega on oluline ka neid edaspidi toetada. Guatemala on teisel kohal, mis puudutab Euroopa Liidu poolset arengutoetust. me nägime jah, et ühelt poolt positiivsed, tulemused on positiivsed, kuid koostöö Guatemala valitsusega on, on väga keeruline. puudutab ka logistikat. nii et lõputu arv bürokraatlikke takistusi ja põhimõtteliselt äh, valitsuse või ametivõimude poolt ei ole näha mingisugust huvi selle koostöö vastu. isegi nii äh, lihtsates asjades äh, nagu näiteks see, et võetakse lihtsalt mõnes Guatemala sadamas vastu materjali, mis on saadetud selleks, et parandada õigussüsteemi või midagi muud sellist. naiste vanglas, kus me kohapeal käisime, siis oli vähemasti oli suudetud äh, koondada kogu informatsioon äh, karistatud inimeste kohta, aga varem oli kogu see informatsioon lihtsalt äh, suures paberihunnikus kuskil toas ja siis tuli välja, et vanglas oli veel inimesi, kes tegelikult on oma karistuse juba ära kandnud, aga lihtsalt olukord oli nii kehv, et neil ei olnud veel vabaks lastud. nii et lõputud äh, bürokraatlikud ja äh, takistused ning probleemid koostööga, see tähendab sidet äh, arengu äh, abi näiteks ei kasutata, kaheksakümmend miljonit selleks, et võidelda alatoitumise vastu, on täiesti kasutamatu, hoolimata sellest, et alatoitumisega on väga suuri probleeme Guatemalas. nii et lõppkokkuvõttes võib öelda, et me peame jätkama koostööd Guatemalaga. G kolmeteistkümne filterrühm on teinud väga head tööd just inimõiguste valdkonnas. aga samal ajal näiteks kui rääkida karistamatuse vastu võitlemise komisjonist CIG, CIG-st, siis siin on vaja juba julgemaid diplomaatilisi äh, samme äh, Guatemala äh, valitsuse suhtes. ja lõpetuseks veel tahaksin tänada kogu sekretariaati, kes võimaldas delegatsioonil seal ka käia, suur aitäh ka Frederikile ja teistele töötajatele, suur aitäh ka Stefano Gatole, Euroopa Liidu saadikule koha peal. ja äh, suur aitäh äh, talle ka selle eest, et ta teeb väga head tööd Guatemalas, kuigi kohapealne olukord on seal väga keeruline ja diplomaatilised suhted, nagu ma ütlesin, äh, on samuti momendil väga kahtlased. tänan. suur aitäh kolleegile kokkuvõtte eest delegatsiooni visiidist Guatemalasse. väga huvitav oli kuulda teie hinnangut olukorrale koha peal. nüüd tahaksin anda sõna kolleegidele. kui teil on midagi lisada, küsida. härra Hauregi, palun. ja ma tahtsin esitada ühe küsimuse, härra esimees kas, kas Kesk-Ameerika riikide delegatsioonil on plaanis ka täiskogule millegagi tulla, et anda võimalus Euroopa Parlamendil enda arvamust avaldada läbi siis kas kiireloomuliste resolutsioonide või hariliku resolutsiooni, nii et ma arvan, et Guatemala kohta peame me ka midagi ütlema see, et äh, CICIG komisjon äh, välja saadeti riigist, on äh, kindlasti põhjuseks resolutsiooni väljatöötamiseks ja sama käib ka inimõiguste rikkumiste kohta. nii et lihtsalt küsimus, et kas on plaanis midagi sellist teha? tänan. Eh, suur aitäh küsimuse eest, jah. meie delegatsioonis arutame seda teemat momendil et kas mingisugune avaldus Euroopa Parlamendi poolt, aga ärgem unustagem, vist aastal kaks tuhat seitseteist oli meil juba kiireloomuline resolutsioon inimõiguste olukorra kohta Guatemalas. paljud äh, ka viitasid sellele, kui me seal käisime, tänasid meid selle eest ja kindlasti oleks vaja ka nüüd teist kiireloomulist äh, resolutsiooni eriti mis puudutab just nimelt komisjoni väljasaatmist riigist. proua Mogherini on juba omapoolse avalduse teinud selle kohta ja ma arvan, et ka oleks väga asjasse puutuv, kui sama teeks ka Euroopa Parlament. kuid see avaldus peaks tulema võimalikult kiiresti, sest et juunikuus leiavad aset presidendivalimised Guatemalas. nii et siis ei tohiks seda resolutsiooni vastu võtta ajal, kui see jätab mulje, nagu tegemist oleks riigi siseasjadesse sekkumisega. Guatemala on käesolevast aastast ka võetud sisse nimekirja, kuhu siis potentsiaalselt võiks saata valimisvaatlusmissiooni ma usun, et äh, oleks hea ka selle teemaga tegeleda, see tähendab küll seda, et meil oleks vaja äh, valitsusepoolset kutset selle missiooni korraldamiseks, ilmselt see väga tõenäoline ei ole, et me selle kutse saame. aga arvestades seda, kuidas äh, ühiskond järjest polariseerub, vägivald kasvab, võim koondub Äh, sõjaväe kätte, seda valitsuse enda sees, nii et ma arvan, et see missioon oleks sellega igati õigustatud. okei okay,, thank you, I see that you are suur aitäh ja ma näen, et te omavahel veel räägite sellest teemast edasi. loomulikult äh, Guatemala ja Kesk-Ameerika teema täiskogule viimine on fraktsioonide otsustada. aga igal juhul suur aitäh teile, ähm, mõlemale teile nende huvitavate äh, kokkuvõtete eest ja rohkem sõnasoovijaid hetkel ei ole ning seega annan teile teada, kallid kolleegid, et me jätkame täna pärastlõunal kell kolm, meil on veel üsna palju hääletada. ja lõpetame praegu siis hoopis varem kui planeeritud, kena lõunapausi teile!